ja ja ei to-, see ettepanek ei tohi sõltuda puhastoetajatest vaesemates riikides, väideti, et rikkamatest riikidest lihtsalt jagatakse raha vaesematele riikidele ümber, selline lähenemine ei sobi. ja räägitakse sellest, me räägime siin arvudest kui me vaatame erinevusi kõige suuremate ja kõige väiksemate eelarveettepanekute vahel, siis on see kolmsada seitsekümmend miljonit eurot, see tähendab üheksa eurot inimese kohta kuus. nii et, et see on see erinevus ühe kodaniku jaoks igas kuus. ma arvan, et nii palju on Euroopa tulevik väärt küll. aitäh härra Kaier, üks minut, palun. aitäh, president, kallid kolleegid äh, kui me rääkisime viimati mitmeaastasest finantsraamist, kaheksandal veebruaril kaks tuhat kolmteist, siis liit, äh, riigijuhid saavutasid üksmeele. Äh, esimesel novembril kaks tuhat kaksteist aga oli olukord veel väga vaidlusalune. ülejäänud lugu me juba teame kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal teisel detsembril äh, hakati koostama operatiivprogramme äh, ja äh, väga paljud projektid jäid toppima, kaks tuhat neliteist oli aasta, mis läks täiesti kaduma härra Oettinger ütles, et ilma vahenditeta ei saa mitte midagi teha, nii et, et me täna reageerime liiga hilja ja võib-olla oleks vajalik see üks koma üksteist protsenti taastada pärast Brexitit, millele siin on viidanud ja pärast kliimakatastroofi eh, CO kahe heitmete vähendamist eh, saame me endale seda ka tõepoolest lubada ja eh, iga liikmesriik peaks vaatama oma eelarvet, et mida ta teha saaks, et Euroopa Parlamendi ettepanekuid äh, Äh, toetada paremate omavahendite süsteemiga, see võiks olla üks lahendus. Äh, liikmesriigid peaksid kahekümnendal veebruaril olema läbirääkimisvõimelised, et need suudaksime ühistele ülesannetele ka lahenduse leida, aitäh. Äh, härra Haava, üks minut lugupeetud president, kallid kolleegid, Euroopa Liit vajab juurdepääsu tulevast eh, rahalisteks vahenditeks me eh, teame, millised olid liikmesriikide eraldised eelmiseks programmeerimis, programmperioodiks. Ehm, jah, me räägime siin äh, selle eest, et ühe investeeritud euro eest me saame üheksa eurot tagasi. komisjoni allikad ütlevad, et, äh, et äh, neid vahendeid on rohkem kui üheksasada miljonit, see on kodanikele kasulik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 meil on äh, vaja Euroopa vahendeid selleks, et me saaksime teha investeering, investeeringuid võitlemaks äh, CO2 heitmete vastu, meil on eelkõige vaja poliitilist kokkulepet ja see tuleb saavutada kiiresti, aitäh. aitäh, härra Tang, üks minut, palun. aitäh, president kui te ajalehti loete, siis te võite selle ära unustada, aga iga kord seitsme aasta tagant on Euroopa Liidul tohutu võimalus leida õige vastus nendele väljakutsetele, mis meie ees seisavad, näiteks põllumajandus keskkonnasõbralikumaks muuta, parandada rongiühendusi Euroopas või edendada Euroopa Liidu teadust. aga ajalehed ei räägi eh, mitte niivõrd palju võimalustest või, vaid sellest, kui palju eelarvesse raha vaja läheb kõigepealt äh, me ei saa äh, lubada seda, et äh, suured ettevõtted lihtsalt lõikavad turult kasu ja selle eest mitte midagi ei maksa Äh, me ei saa siin rääkida ka null koma null ühest protsendist. Ähm, äh, meil on vaja äh, vähemalt ühe protsendist eelarvet, aga, aga seda tuleb korralikult kasutada. me peame ka, kõige paremini oma võimalusi ära kasutama ja nüüd härra Karas, üks president, lugupeetud president, volinik, daamid ja härrad ähm, ma kutsun äh, lähe, suuremale tõsidusele, kui me räägime eelarvest, sest jutt on meie tulevikust ja selles, äh, sellest, seetõttu peavad riigi ja valitsusjuhid ja Euroopa Parlament tugineva äh, õigele infole, suurem hulk kodanikke, suurem hulk kodanikke soovib ähm, rohkem koda-, eelarvet, kaheksakümmend viis protsenti eelarvest läheb ju nende regioonidele, meie ülikool ülikoolidele, maapiirkondadele, meie ettevõtetele äh, arendustegevuseks, tulevikuks läheb see raha, iga euro äh, toob lisaks kolm eurot investeeringud. Äh, jah, liikmesriigid argumendid tihtipeale viivad meid eksiteele. et tihtipeale väidetakse, et tule, et maksame rohkem, kui vastu saame, tegelikult ei ole mingeid puhastoetajaid, kui me vaatame äh, arve, kui me vaatame tulemusi, kui me vaatame projekte, siis, ähm, siis ei ole nii. Ursula von der Leyeni äh, programm peab saama vajalikku raha ja lõpetuseks, kus on kõige suuremad erinevused, haridus, teadusuuringud, äh, investeeringud rohelisse leppesse, oma vahendid sotsiaalsesse ühtekuuluvuse härra volinik ja lugupeetud nõukogu liikmed, mõelgem tulevikule, mõelgem kodanikele ja mõelgem ka Euroopa ühisrahastamismudelile niimoodi, et me saaksime rahastamislüngad täita, aitäh! härra Karas, teile on sinise kaardi küsimus härra Nigreskult, kas olete valmis sellele vastama, härra Karas? ei, see ei ole vist sinise kaardi küsimus. härra Karas, ei ole sinise kaardi küsimust, aitäh. ja viimasena saab sõna härra Memarakis üheks minutiks, palun aitäh, lugupeetud president, eelseisvatel aastatel peab Euroopa Liit rohelise leppe ellu rakendama, see on väga ambitsioonikas projekt ja selle poliitika e-, e-, edu üle e, hinnatakse ka selle, meie kui seadusandjaste suudetu-, suutlikkust. kas me suudame viia oma majanduse keskkonnasõbralikule arenguteele ja selleks Äh, ei piisa meil mingist null koma null ühest äh, äh, protsendist eelarvest ähm, meil on äh, ühtekuuluvuspoliitika, meil on põllumajanduspoliitika ja paljud soovivad, et nendesamade vahenditega me rahastaksime ka palju ambitsioonikamaid äh, poliitikaid. ei, äh, uued poliitikad tähendavad seda, et meil on vaja ka uusi rahalisi vahendeid ja see null koma kolm protsenti ettepanek, mille parlament on teinud, on täiesti võima-, mõistlik, sellepärast et see lubab meil ellu rakendada äh, Äh, neid äh, tulevikupoliitikaid, äh, ilma et me peaksime ühtekuuluvuspoliitika ja põllumajanduspoliitika vahendeid kärpima suuremate rahaliste vahenditega, saaksime rahuldada kõiki vajadusi ja seetõttu ei ole vastutustundlik teha siin suuri sõnu liikmesriikide valitsuste poolt, kui nende sõnadega ei käi kaasas ka eelarvevahendid, nii et, et ootame, et te oma sõnade kohaselt käitute we'll. Uh, liigume nüüd vaba mikrofoni vooru juurde, kõik, kes on soovinud, saavad sõna, kõigepealt proua Montenegro Molinar. <clears throat> suur tänu. meie positsioon Euroopa Parlamendis on täiesti selge ja ühemõtteline me ei nõustu MFF-iga, mis on väiksem, sellised kärped olulistes poliitikates majandus, majandus, sotsiaalpoliitikas ei, on lubamatud. me ei nõustu, et tehakse kärpeid, mis kahjustavad äh, meie koduriiki, eriti minu koduriiki Portugali. me oleme teinud ettepanekud ühtekuuluvuspoliitika osas, ühise põllumajanduspoliitika osas, mis on otsustava tähtsusega meie koduriikide jaoks siin tuleb rõhutada kahte. väga on mures Portugali, Hispaania ja Prantsusmaa saadikud. meil on ähm, kõige äärepoolsemad piirkonnad, mille vajadused on erilised. Äh, kalandus, majandus, turism Nende vajadustega tuleb arvestada ja need võivad olla ohus praeguste ettepanekute valguses. me soovime Euroopa Liitu, mis toetab kodanikke ja kus need kärped ei lähe läbi. suur tänu. aitäh, tundub, et meil aega on, ma väga ei muretse, tavaliselt see niimoodi ei ole, aga nüüd saab sõna härra Negrescu doamnă președintă în urmă cu aproape doi ani discutam pe. suur aitäh! kaks aastat tagasi rääkisime esimest korda ülemkogust Euroopa eelarvest olin minister tol hetkel, kaks aastat on möödunud ja ühtegi lahendust siiamaani ei ole, pole ettepanekuid. nüüd on võib-olla tõepoolest tulnud aeg mõelda homsel Euroopa Liidus, meil on vaja adekvaatset eelarvet ja suuremaid sissemakse liikmesriikidelt. seda tähendab Euroopa projekt, uusi priori-, uued prioriteedid, meil on täiesti olemas, meil on vaja eelarvet, mis mõtleb Euroopa Liidu arengule, see tähendab põllumajandusele, ühtekuuluvusele, teadusuuringutele, keskkonnale piisavaid vahendeid, see on kõik võimalik, kui oleme val-, võimelised täna otsustama. ülemkogu seega peab pakkuma lahendusi. lahendused on olemas, tuleb kanda vastutust selleks, et Euroopa võiks liikuda edasi Euroopa kodanikel on suured ootused meie suhtes ja peame olema selle kõrgusel. proua Aguilar. Gracias, señora presidente. Este debate en plenaria hay... aitäh, president. tänane täiskogu arutelu on toonud välja erinevad ideoloogiad, me oleme kõik kursis raskustega, me oleme kõik kursis sellega, et eelarve arutelud on keerukad eh, nüüd Brexiti järel ja seetõttu meil on vaja sellist kokkulepet, mis tagab õiguskindluse põhitegijatele meie majanduses. lisaks eh, protsentidele ja arvudele on vaja sellist eelarvet, mis tagab prioriteetide elluviimise, roheline kokkulepe, ja kõik see, mis sellest kokkuleppest tuleneb, tuleb ellu rakendada, näiteks äh, põllult toidulauale programm, me saame anda kindluse oma kodanikele vaid siis, kui me suudame hea seista selle eest, et me suudame piisavalt toetada oma põllumehi. Nad peavad ju täitma ka ambitsioonikaid äh, keskkonnaeesmärke, nad peavad äh, suutma kasumlikult toota põllumajandustooteid, me peame äh, tegelema sellega, et maapiirkonnad jooksevad elanikest tühjaks, me ei tohi maapiirkondi muuta äärealadeks. aitäh. kolleeg Wallace, palun. proua president, kui Euroopa Liit soovib piisavalt rahastada rohelist kokkulepet, keskkonnasõbralikku toidutootmist, ühtekuuluvust ja säilitada rahu, siis me peame kasutama ära selle võimaluse, mis avanes Ühendkuningriigi lahkumisega, kes oli üks sõjakamaid äh, liikmesriike ning kasutama võimalust jätta selja taha see mõttetu Euroopa militariseeri-, militariseerimine, peaksime loobuma Euroopa ähm, sõjalisest fondist, PESCO-st äh, ja äh, loobuma ka sellest, et äh, et sõjatööstuse süsinikuheide ohvriks langeda. kui me soovime, et põllumehed ei kasutaks enam kemikaale, pestitsiide, vaid toodaksid puhast toitu, siis me peame neid aitama selles. sellel kulub raha. ja me peame lõpetama suurte põllumajandustootjate toetamise, kes ei vaja meie toetust, vaid me peame toetama väikseid, kes vajavad toetust, et rohelist toitu, keskkonnasõbralikku toitu mm toota, meil on vaja paremat eelarvet, see, et me suurendame kaitsekulutusi Euroopa kodanike arvelt, ei ole vastuvõetav. aitäh. proua Novak, palun. Z manj denarja ne moremo uresničiti več projektov in skupn-. jah, meil on vaja rohkem eh, ühtseid projekte ja kui meil on rohkem äh, Äh, ülesandeid, ähm, siis on meil vaja ka Äh, muudetud eelarved, aga me peame oma eelarves säilitama kõik selle, mis on hea. ja Euroopa Liidus meil on väga palju häid projekte, aga meil on ka uusi hädavajalikke projekte, ühiselt suudime me rohkem teha kliimapoliitikas, julgeolekupoliitikas, teadusuuringute vallas, uute tehnoloogiate vallas ja nõnda edasi ja nõnda edasi. kõik need on projektid, mis on suunatud inimestele, me peame mõtlema ka oma ühistele väärtustele, miks me üleüldse üleüldse siin koos oleme. solidaarsust ei tohi me samuti unustada ja me ei tohiks raha anda nendele, kes niigi on jõukad, näiteks Saksa autotootjatele. puhastoetajad ei tohi unustada, kust nende raha tegelikult tuleb ja tihtipeale ei peeta kinni ka Euroopa Liidu reeglitest. me ei tohi eh, tulevikku unustada ja selleks on meil vaja head eelarvet. Uh, proua Carvalhes, palun proua palun teil on sõna Sometimes I don't understand my name either, so it's <laughs> ma vabandan, et äh, valesti teie nime hääldasin. aitäh, proua president. suur aitäh. ja seda, mida ma kavatsen öelda, seda kõike on juba enam-vähem öeldud, kuid siiski tahan seda üle korrata. räägime eetikast. Euroopa Komisjon äh, on esitanud väga ambitsioonika töökava selleks, et saada hakkama praeguste väljakutsetega Euroopas, kuid ei tohi tuua ohvreid, ei tohi tuua äh, ohvreid, äh, tuua ohvriks neid poliitikaid, mis struktureerivad meie ühiskondi, ei tohi olla traditsioonilisi kaasaegseid poliitikaid, vastandamist, tuleb äh, alal hoida või tugevdada eraldised väga olulistele poliitikatele, milleks on ÜPP, kalandus, regionaalareng, sest kui me seda ei tee, siis kodanikud ei mõista, mis äh, on Euroopa projekti mõte, kui, kuida-, kui ei ole ühtekuuluvust, solidaarsust, struktuuripoliitikat tuleb alal hoida, see peab olema oluline investeering. aitäh, härra Pekarainen, palun, teil on üks minut Be... teen uue katse. võib-olla mina eh, hääldasin valesti, aga võib-olla mul ei olnud mikrofon sees. härra Pekarainen, palun. juhataja, armsa puhemees äh, proua president. rohkem raha liikmesriikidelt Euroopa Liidu eelarvesse on olnud äh, see selge sõnum, mis on arutelude käigus välja tulnud, üks koma seitse protsenti on ehk liiga vähe. ma loodan, et meil on julgust vaadata üle prioriteedid, mille peale tuleb äh, raha kulutada ja tuleb vaadata ka, milline on tööjaotus Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel olulistes valdkondades liikmesriigid peavad kandma suuremat vastutust minu arvates sellistes küsimustes nagu ähm, erinevuste vähendamine äh, riikides, riikide sees erinevused riikide vahel on vähenenud, aga erinevused riikide sees ei ole ja liikmesriigid peavad omaenda tegevusega hea seisma selle eest, et Euroopa Liidu raha ja liikmesriigi raha kasutatakse selleks, et saavutada õige tasakaal piirkondade vahel. või siis eh, teadusuuringute rahastus. Eh, edukas Euroopa Liit tähendab, et märkimisväärselt suurendame investeeringuid äh, teadusuuringutesse, aga ka siin kannavad vastutust liikmesriigid, äh, kes peavad äh, investeerima haridusse, teadusuuringutesse, paljudes liikmesriikides on investeeringud teadusesse, haridusse liiga madalad, kui liikmesriigid soovivad väita, et nad peavad neid asju prioriteetseks, siis nad peavad seda ka rahusta, rahastama. härra Kristofor, palun lugupeetud president, ma arvan, et me peame olema ausad iseenda suhtes ja Euroopa kodanike suhtes. kui me oleme veendunud eurooplased, kui me soovime tugevamat Euroopat, kui me soovime tõepoolest, et Euroopa Liidul oleks tulevik, et oleksid väljavaated, et me suudaksime ellu rakendada neid suuri poliitikaid, rohelist lepet, võitlus vähjaga, Euroopa armee Äh, selleks kõigeks on üks tingimus, me peame suurendama Euroopa Liidu eelarved. me peame suurendama eelarvet, sest muidu me ei saa äh, saavutada neid suuri ambitsioone. me ei saa äh, saavutada kõiki neid ambitsioone sellise eelarvega, mis on ainult üks protsent RKT-st mina toetan Weberi, härra Weberi lähenemist, liikmesriigid, kes ei austa õigusriigi põhimõtteid, ei tohi saada ka Euroopa Liidult raha, loomulikult eelkõige ei tohi rahastada Türgit, kui me soovime, et Euroopa Liidul oleks tulevik ja kui me tahame olla uhked Euroopa üle, siis on vajalik sellist eelarvet, mis oleks väljakutsete kõrgusel proua Grapini, palun. Saar. suur tänu, president volinik. tänane arutelu puudutab loomulikult Euroopa Liidu tulevikku ja on väga kahju, et äh, härra Michel ei ole täna kohal. selle kohta koos, korraldame koosoleku, kuid tuleme tagasi finantsraamistiku juurde komisjoni president ütles, et on vaja tasakaalu vanade ja uute prioriteetide vahel. minu arvates on vanad prioriteedid endiselt aktuaalsed. ühine põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika eh, peavad säilima, isegi kui me lisame uued prioriteedid nagu rohelepe me ei saa samasse patta panda, panna ühise põllumajanduspoliitika ühtekuuluvuspõhimõtted ja samas jätta neid äh, tähelepanuta. pangandus, energia, kaubandus, need on kõik äh, puhasmaksete vahendid. me ei saavuta ühtekuuluvust enne, kui me tagame solidaarsuse Euroopa Liidule. nii et äh, ja lisan veel, et kui põllumajandused Prantsusmaal, Saksamaal, Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias, kui toetused on samad, seni kui neid ei ole, seni ei saa me rääkida ühtsest turust. härra Kirtsos. suur tänu, proua president. probleem, mis meie ees seisab, on see, et britid lahkusid Euroopa Liidust kuid nende mõtlemine on jäänud meiega. I want my money back, tahan oma raha tagasi, mõjutab endiselt äh, nõukogu mõtlemist. see Briti meetodi kasutamine on äh, takistuseks poliitikate tõhusa ellurakendamise teel need poliitikad on hädavajalikud ja ohtu satub Euroopa tulevik. Euroopa Parlamendi seisukoht ei lahenda kõiki probleeme, kuid tagab siiski selle, et me võiksime vähemalt äh, minimaalse kontrolli säilitada. suur tänu, härra Hašo. suur tänu. võitlus äh, kliimamuutustega on suurim väljakutse meie tuleviku ees, kuid uute prioriteetide lisamine ei tähenda seda, et varasemad nagu ühtekuuluvuspoliitika või teised on kaotanud oma tähtsuse, vastupidi. meie piirkondade elanikud, kes vajavad abi, ootavad abi Euroopa Liidult ja ootavad seda, et parandataks nende elatustaset, selleks peame leidma uued vahendid selleks, et finantseerida prioriteete see tähendab uusi panuseid kas liikmesriikidelt või siis uusi omavahendeid, nagu näiteks süsinikumaks. ja seepärast tuleb teha kõik selleks, et äh, sellest meie kodanikele ka rääkida. ma saan aru netomaksjatest ja ma saan aru, et äh, sõnumit on väga raske edastada, kuid sama, tuleb rõhutada, et ka nende majandused saavad kasu küsimus ei ole ka mitte ainult majanduses, küsimus on ühtekuuluvus ja tõsiseltvõetavuses. härra Basescu. doamnă președintă astăzi am avut o dezbatere care arată cât de departe suntem unii de alții. suur tänu. meie eh, tänahommikune arutelu näitas, kui kaugel me üksteisest oleme ja oleme ka näinud, et ambitsioonikuse tase on erinev uute Euroopa Liidu projektide puhul. minu meelest oleme äärmiselt pentsikus olukorras. kõige õigem lahendus oleks, et äh, nii nõukogu kui ka komisjon võtaks arvesse Euroopa Parlamendi poolt väljendatud arvamust ehk siis äh, finantseeringud üks koma kolm protsenti SKP-st et säilitada sidususpoliitikat, ÜKP-d ning äh, ÜPP-d ning samuti ka äh, saada ellu äärmiselt olulised äh, Euroopa ühised programmid. mõistetamatu on netopanustajate tõrksus. tuleb aru saada sellest, et uued liikmesriigid on ju turud. tuleb aru saada sellest, et Rumeenia näiteks on kaotanud viimastel aastatel kuusteist tuhat arsti ja kakskümmend kaks tuhat inseneri, kes eh, kes eh, elavad eh, netopanustaja riikides, nii et ei tohi unustada ka seda aspekti. härra Lukas Avilar. volinik Han, ta, mäletan, kui te olite regionaalpoliitika, kes tundis suurt muret regionaalpoliitika pärast kuulasin teid eh, igas keeles eh, ja igas valdkonnas Euroopa Parlamendis ning äh, olen kuulnud äh, teid erinevates fraktsioonides esinemas, ei ole aktsepteeritav, et meie suurte ambitsioonide juures on meie kõige kitsim finantsraamistik, mis meil kunagi on olnud, esiteks rohkem ei saa vähemaga teha, teiseks ei ole aktsepteeritav, et uus äh, poliitika, mis vajalik on, toimuks äh, äh, ühtsuspoliitika, regionaalpoliitika arvelt, mis kaitseb eriti kaugeid ja vaeseid piirkondi ning eriti ka eriti ohus olevaid valdkondi, nagu näiteks põllumajanduspoliitika ning äh, lõpetuseks, Euroopa Parlamendil on äh, lõppsõna öelda, palun ärge unustage seda ära, ärge jätke seda kõrvale, meie oleme kaaluka tähtsusega, ilma meie lõpliku heakskiiduta ei võeta vastu mingit finantsraamistikku. sellega seoseks äh, tuleb seda muuta ning seda tuleb suurendada, et rahuldada Euroopa Parlamendi nõudmisi, mida parlamendi suur enamus Äh, toetab. alternatiiv ei ole mitte ainult praeguse finantsraamistiku blokaaž, vaid äh, kogu Euroopa projekti kokkuvarisemine. Mr Kelly. härra Kelly. mitmeaastane on nagu Euroopa Liidu mootor. Äh, mida suurem on projekt, seda tõhusam me saame. liikmesriigid ja eriti peaministrid peaksid näitama üles teatud visiooni ja mõistmist, et meil saaks olema eelarve, mis võimaldab tegutseda kõige paremini nii oma liikmesriikide kui kodanike huvides äh, lisandväärtus tuleneb mastaabisäästust, sealhulgas poliitika nagu põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, Erasmus, teadusuuringud. liikmesriigid saavad tagasi kolm kuni neli eurot iga sisse pandud euro kohta ja kõik, mis me soovime, on see, et peaministrid näitaksid üles äh, laiaulatuslikku visiooni ja näitavad, et nad on valmis suurendama oma panuseid ja kõik liikmesriigid peavad seda tegema. suur tänu, kordaksin lihtsalt üle, et see oli tõesti erand, kus ma andsin natuke rohkem aega, sest meil oli praegu võimalik seda teha, tänahommikune päevakord ei olnud nii tihe, nüüd annan volinik Haanile sõna vastamiseks sellele arutelule madam president dear uh, härra president, minister, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu selle viljaka arvamuste vahetuse eest. arutelud mitmete kuude jooksul järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle näitavad, kui oluline on meie poliitikate positiivne mõju kodanikele. me ei nõustu küll kõikides üksikasjades, aga meil on üsna suur konsensus prioriteetide osas poliitika peab aga avalduma ka numbrites, rahasummades ja need peavad olema piisavalt suured, et täita oma ambitsioone. Ursula von der Leyen on ka öelnud, et aeg on otsa saamas. järgmine nädal on oluline, on oluline, et me saavutaksime kokkuleppe, me kõik soovime ambitsioonikat eelarvet, aga me ei saa ignoreerida ka reaalsust, et me peame täitma nüüd selle lünga kahekümne seitsme liikmesriigiga liidus ja see on omaette väljakutse seetõttu kutsun üles äh, saavutama eelarve, mis suudab täita oma eesmärke alates esimesest päevast, seetõttu peame jätkama ka sektoripõhiste ettepanekute kallal tööd. peame töötama ka ühiselt äh, parema eelarve tulemuse saavutamiseks, mis suudab täita meie ühise strateegilise päevakorra ja annab meile vahendid selleks, et ellu viia ka roheline kokkulepe, kliimaneutraalsus ja teiseks aitab tagada uued omavahendid näiteks plastiku puhul, et me saaksime rahastada Euroopa avalikke kaupu. meil on tarvis ka, ma loodan, et tuleb produktiivne arutelu järgmise nädala Euroopa Ülemkogul ja tulemus saab olema Euroopa jaoks hea. Euroopa Liit peab saavutama oma ambitsioonid, äh, pakkuma midagi nendes valdkondades, kus Euroopa kodanikud seda meilt ootavad, paljud on maininud äh, kliimat, äh, piire, digitaalset Erasmust, kaitsepoliitikat ja nii edasi. ja Soome läbirääkimisraamistik ei ole veel lõpule viidud, me arutame seda edasi ja näiteks aastal kaks tuhat kolmteist viivitus tõi kaasa mitmete programmide viibimise aastal kaks tuhat neliteist ja seega peaksime praegu keskenduma sellele, et kõik uued programmid saaksid tööle esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend üks. püüdkem vältida viivitusi, olgem positiivsed, jäägem ühtseks, see on see, mida me võlgneme iseendale, oma institutsioonidele, aga ennekõike oma kodanikele, kes ootavad meilt tulemusi. komisjon jätkab dialoogi ja on valmis täielikult toetama edasisi läbirääkimisi. viimaste päevade jooksul ja ka täna on paljud minu käest küsinud, kas ma usun, kas on võimalik, et jõutakse kokkuleppele järgmisel nädalal. see tähendab, et äh, traditsiooni kohaselt on küll ebatõenäoline, et piisab ühest kohtumisest kokkuleppe saavutamiseks, aga ma arvan, et on aeg murda see traditsioon ja töötada sellise kokkuleppe nimel, mida on võimalik saavutada ühe kohtumisega ma reisisin paljudes liikmesriikides, osalesin paljudel konverentsidel, kohtumistel viimaste nädalate jooksul ja usun, et on võimalik saavutada konsensus liikmesriikide vahel, isegi juba järgmine nädal, tingimusel, kui näidatakse üles head tahet, eh, ollakse piisavalt energilised ja eriti kui suuremad juhtivad liikmesriigid näitavad üles suuremat aktiivsust kokkuleppe saavutamise nimel, nii et kasutage oma kontaktide võrgustikku, avaldage survet Euroopa äh, juhtidele, oma erakondade juhtkondadele, kes saavad asju mõjutada, see kõik on meie ühistes huvides. et äh, lõpuks äh, asuda läbirääkimistesse ka Euroopa Parlamendiga ja mina omalt poolt teen kõik endast oleneva, et seda protsessi toetada. aitäh, volinik Haan ja ma loodan, et see hea tahe jätkub. meie mm, äh, viimane sõnavõtja, äh, minister Brandžak, palun. lugupeetud parlamendiliikmed, tahan lõpetuseks tänada teid äärmiselt kasuliku arutelu eest võtsin teadmiseks kõik teie mured ja edastan need president Michelile on oluline, et Euroopa areng jätkub ja vähenevad sotsiaalmajanduslikud lõhed, et äh, aluslepingute põhised poliitikad oleksid tõhusad ka tulevikus ja samas me arvestaksime ka uute väljakutsetega, mis tulenevad Euroopa Liidu strateegilisest agendast. üks äh, suuremaid Euroopa Liidu liikmesriike eelarvepanustajaid on nüüd lahkunud ja me peame äh, täitma selle eelarvelünga, samas tagades piisavad ressursid oma eesmärkide, prioriteetide ja väljakutsete äh, saavutamiseks ja ületamiseks. me kõik soovime tõhusat, tasakaalustatud äh, eelarvet, mis vastaks äh, ka kodanike ootustele. ma olen kindel, et teiega koostöös saab olema võimalik tagada äh, üleminek järgmisele mm, mitmeaastasele finantstsüklile. Äh, Horvaatia eesistuja on valmis intensiivistama tööd teiega, et anda meie panus meie kodanike soovide täitmisse ja Euroopa Liidu tulevikku aitäh, sellega on arutelu lõppenud, kuni kella kaheteistkümneni on siis eh, meie istungis paus, siis algavad hääletused.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 president! Dear colleagues, please take your seats, we are about to kolleegid, palun võtke istet, me hakkame hääletama, nii et palun võtke istet. kallid kolleegid, palun võtke istet. okei okay.. This is the third and last time I will ask you. nüüd viim-, kolmast ja viimane, kolmandat ja viimast korda palun teil võtta istet, enne kui me alut-, alustame hääletusega. nii et kõik te, kes te koridoris koosolekut peate, palun võtke istet, sest et mina alustan hääletamise menetlemisega ma ei taha siin nimesid nimetama hakata, aga kui pean, siis teen seda. aitäh! võtke kõik istet, kõik tahavad kindlasti alustada. mul on ainult üks teadaanne, üks teadaanne, kas tohib? rahvapartei fraktsioon on teavitanud eh, presidenti otsustest, mis on seotud eh, komisjoni liikmete muudatustega, need otsused pannakse tänase istungjärgu päeva protokolli ja need jõustuvad eh, selle teadaandega. aitäh ja enne kui me alustame hääletamist, kas teil on protseduuriline küsimus? Oui. suur aitäh. Äh, protseduuriline küsimus vastavalt artiklile kümme lõige neli äh, mis ütleb, et Euroopa Parlamendi arutelude vältel äh, hoiduvad saadikud solvavatest sõnadest. eile, kui räägiti Süüriast, siis härra Mariani <clears throat> nõudis, et Euroopa toetaks Bashar al-Assadi, et äh, toetatakse Assadi ja hävitaks äh, mässulised, mitte Daesh, vaid äh, mässulised, mitte võidelda, vaid hävitamine tegemist äh, on vägivaldse ähm, sõnavõtuga, selline sõna, selline sõnavõtt, sellised sõnad ei sobi sellisesse kohta. me ei tohi lubada, et Putini sõbrakene, kes jookseb talle järgi isegi kempsu, äh, selliseid sõnu kasutaks Euroopa Parlamendis me võime olla eriarvamustel, väga räigetel eriarvamustel, aga selles kojas ei tohi lubada, et kaitstakse eh, inimsusvastaseid kuritegusid. tegemist on vihakõnega vastavalt äh, kodukorra artiklile kümme lõige neli ja ma paluksin, et teda sanktsioneerida. selline asi ei tohi olla lubatav uh,. Mr Glucksmann, thank you for aitäh, härra Kloksmann, et sellele küsimusele meie tähelepanu pöörasite, vaatame üle protokolli ja siis anname presidendile selles osas nõu no.. kas teil on ka protseduuriline küsimus? paradoxalement paradoksaalselt ma tahaks äh, Rafael Glücksmanni tänada tema sõnavõtu eest äh, ja kõneleja katkestatakse, see ei, ei ole arutelu härra Glucksmanni sõnavõtu üle, jätkame päevakorraga. selle punktiga me oleme nüüd lõpetanud ja jätkame. Some... palun austage juhatajat, aitäh. aitäh, kolleegid, nüüd pean ette lugema ühe avalduse, mis mitmed kolleegid kindlasti üles ärritab, nii et teen seda rahulikult ja palun kuulake, mida mul on öelda. ma pean liikmetele meenutama, et vastavalt kodukorrale igasuguste lippude näitamine ei ole lubatud siin saalis, paluksin, et äh, saalide endajad äh, võtaksite lipud laudade pealt ära või palun tegelikult, et kolleegid äh, austaksid kodukorda, nii nagu ma selle just teile välja tõin. ja nüüd äh, alustame hääletusega. härra Lambert, kui teil midagi konkreetset ei ole, siis alustan hääletusega. meil on neli raportit härra Bourgeois'lt, nii et alustan nendest esimesega, mis puudutab Euroopa Liidu ja Vietnami vahelise vabakaubandusleppe sõlmimist. Äh, nimelise hääletusega hääletus on avatud and the vote is now closed. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. jätkame äh, resolutsiooni hääletamist vabakaubandusleppe üle, alutame muudatusettepanekust kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis poolt,